et need ole, lugeda need kehtivateks, see puudutab proua Justiina Vitaus-Kaite mandaati alates kahekümne esimesest novembrist kaks tuhat kaksteist ning proua Monika Panajotova mandaati alates kuuendast detsembrist. ma teen ettepaneku lugeda need mandaadid kehtivateks, kas on vastuväiteid? ja sellega on need ähm, mandaadid kuulutatud kehtivateks. EFD fraktsioon on pöördunud minu poole taotlustega nimetada äh, parla-,